kord, vaid see on suurem, äh, vaid suurema, see on osa suuremast liikumisest, mille sihiks on kõik äh, liikmesmaad. suur aitäh, härra Pokk! suur aitäh ja õnnitlused härra Pokile ning nüüd äh, kirjalik avaldus null null seitsekümmend viis muld kaks tuhat kümme, mille esitasid Alejandro Vidal Cuadras, Hughes, Ojuland, Poos, Sodergaard, Stevenson ja see puudutab Ashrafi laagrit ka see on saanud üle poole parlamendisaadikute enamuse häältest ning vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm äh, on see edastatud siis äh, adressaatidele. härra Stevenson, palun Also... suur aitäh esimees kas samuti võiksin tänada kõiki parlamendi liikmeid kes on kirjaliku deklaratsiooni seitsekümmend viis alla kirjutanud Kambavšaimi kohta, see saadab väga jõulise sõnumi Iraagi võimudele äh, lõpetada ebainimlik ümberpiiramine äh, kolme tuhande viiesaja süütu inimese suhtes äh, selles laagris viimaste kuude jooksul. ma olen tõeliselt tänulik, et rohkem kui pooled selle koja liikmed on alla kirjutanud sellele deklaratsioonile see avati vaid kuu aega tagasi ja see on väga-väga kiire võit suur,. suur-suur tänu teile kõigile! suur aitäh, härra Stevenson! Läheme edasi hääletamise juurde. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve. muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus